meine Damen und Herren. lugupeetud daamid ja härrad, ma avan meie koosoleku. võib-olla õnnestub mul ka raportöör enda kontrolli alla saada, olen seda juba kakskümmend viis aastat üritanud, siiamaani edutult <laughs> exactly <laughs> ever... mida te ütlesite, just täpselt seda. ma mitte kunagi pole kuulanud, ütleb proua Omen Reiten. Äh, äh, mul on hea meel, et meil õnnestus tänase kuulamise jaoks siia nii huvitavad külalised kutsuda ja et me saame väga tähtsad ähm, arutelud täna siin ka maha pidada. see kõik on väga huvitav, täna hommikul Saksamaa valitsus otsustas, et nelisada sõdurit äh, koos kahe patrioodiüksusega saadetakse Türgisse, seda vastavalt kokkulepetele NATO raami, raames selleks, et kaitsta Türgit Süüria eest minu arvates on tegemist iseenesestmõistetava sammuga, et seda NATO raames tehakse, aga teiselt poolt on ka arutelud selle sammu üle väga huvitavad. avalikutes aruteludes öeldakse, et kas me tõesti ka teame, mis on Türgi välispoliitilised eesmärgid. ma arvan, et see, et arutelud ei ole olnud nii äh, nii tugevad kui äh, praegu äh, Türgi välispoliitika üle. ja ühelt poolt on äh, formaalsed asjaolud, Türgi on NATO liige, Türgi on Euroopa Liidu kandidaatriik, need on raamtingimused, mille raames meil tuleb oma arutelusid pidada ja peale selle, vähemalt minu isiklik arvamus on see, et Türgiga strateegilistel põhjustel on äh, tähtsam kui kunagi varem, isegi tähtsam kui külma sõja ajal. sellepärast Euroopa Liit on tõesti ka vägagi huvitatud äh, stabiilsest äh, Türgi välispoliitika arengust, sest kui me vaatame maakaarti, siis on täiesti selge, et Türgi on õigusriik, demokraatlik riik, on meie liitlane, meil on ühised huvid Euroopa Liidu, äh, NATO raames. ja seepärast on tähtis, et Türgi poliitika oleks põhjustatud poliitika. erinevad ja muutunud suhted Iisraeliga on muutunud erinevatel põhjustel, me ei teadnud täpselt, mida mõeldi lepituskatsetega Iraaniga ja need äh, mõistetamatud äh, põhjused, mis olid selle poliitika taga, Türgi poliitika praegusel kujul või ka see varem, varasem poliitika, ka türgi keelt rääkivad äh, kunagise Nõukogude Liidu kodanikud, ähm, see küsimus on meie jaoks ebamäärane. Süüria suunas poliitika, kas see on iseseisev äh, poliitika, kas arvestatakse Euroopa Liidu ja NATO huvidega või kas on tegemist täiesti uue poliitikaga, kus Türgi näeb ka iseennast rohkem kogu selle poliitika keskmes? Need on kõik küsimused, millele on meil vaja vastust saada me ei tea täpselt ja mina pole kunagi ka kindel olnud, et äh, kas see tõesti on õige, mida tehakse ja kas äh, põhjused poliitika taga on õigustatud. jah, tihti toonitatakse iseseisvust selleks, et Euroopa Liidule selgeks teha, et asju on võimalik ka teistmoodi teha, ilma et seda tahetaks, või et äh, ei ole ka äh, selge, kas Euroopa Liit oleks ilma Türgita valmis teistsuguseid teid minema. nii et need oleks ka huvitavad äh, arutlusalased küsimused, kui palju on Euroopa Liit huvitatud äh, ilmalikust Türgi riigist äh, või kuna islamiseerimine on suurenenud, kas võib-olla oleks võimalik ka selles suunas midagi ära teha ja kas islamiseerimise tõttu on Türgil ka teisi partnereid? Need on kohe kindlasti küsimused, mida täna eksperdid puudutavad ja sellepärast on mul väga hea meel, et doktor Seene Maidum-Tüskit äh, on siin, tema on Pil-, Istanbuli Pilgi ülikoolist siin peale selle on siin ka Niigar Köksel kohal, Günter Seufert, Saksamaa Teadus- ja Poliitikainstituudist ja väga hea meel on mul selle üle, et ka meie suursaadik Ripert Ankarast on täna siia kohale tulnud. ja ma teeksin ettepaneku, et äh, tema teeks oma mõtetega algust, äh, selgitaks oma seisukohta, kolleeg Kovatšov võtab äh, juhtimise üle ja härra suursaadik, teie saate sõna. Thank you very much uh,, Mr Chairman uh, suur aitäh, lugupeetud esimees, raportöörid, lugupeetud parlamendisaadikud, head sõbrad! tahaksin esmalt äh, soojalt tänada teid selle eest, et mul avaneb võimalus teie komisjoni ees sõna võtta. enne kui lähen välispoliitika juurde, tahaksin ütelda paar äh, sõna olukorra kohta üldiselt Euroopa Liidu ning Türgi vahel, mida te ka ise mainisite oma sissejuhatavas sõnavõtus. kaks tuhat kaksteist eduaruanne Eh, mis oli mõeldud eh, kõikidele kandidaatriikidele ja puudutas õigusriigi korda, siis seal pöörati eh, Türgile suuremat tähelepanu, rohkem tähelepanu kui viimastel aastatel, kaks tuhat erinevat artiklit. osaliselt me ootasime seda, mis seal oli. ajakirjandus, rakkerühmade reaktsioon kaheksakümne viie protsendi ulatuses äh, äh, ütles, et äh, eduaruanne oli objektiivne ning toodi välja ka mõningad poliitilised raskused ning mainiti suuri edusammu. Türgi reaktsioon ametlikult oli kriitiline, isegi väga, jällegi väideti, et me äh, räägime väga palju sellest, mida on vaja veel teha ja vähem sellest, mis on saavutatud, nii et arutelud olid äh, päris äh, pingelised. ma arvan, et parlamendi jaoks on samuti oluline teada, et liigeltki tihti me alahindame seda, kuivõrd palju olulisi asju on saavutatud ja võib-olla keskendume liiga palju sellele, mis veel vajaka on jäänud. olgugi, et äh, meie tööks jah, on tõepoolest tähelepanu just sellele pöörata, äh, mis veel vaja teha on ning äh, see eduaruanne oli mõneti siis teekaardiks. sellel aastal mõningad olulised muutused ka aset leidsid. ma arvan, et kõik tunnustavad, tunnistavad nüüd, et Türgi on pühendunud liitumisele, ka komisjoni avaldus kajastas seda selgelt aga tõesti mõlemalt poolelt on veel palju ära teha. Türgi võimude eh, väga terav reageering eh, väljendas nende frustratsiooni. Te teate, et ühtegi peatükki veel avatud eh, ei ole alates kahe tuhande kümnendast aastast. siin Euroopa Liidul on samuti oma vastutus, nagu ka volinik Füüle seda ütles, kui ta tutvustas eduarenet parlamendile. Türgi jaoks liitumine, liitumise praegune staatus lähtub disk-, põhineb diskrimineerimisel, islamofoobial, mis nende sõnutsi kasvab Euroopas. samuti on probleemiks majanduslikud näitajad ning Küpros poliitiline nägemus on oluline, sellega tuleb arvestada vähem on entusiasmi Euroopa Liidus, olgugi et tihti aetakse segamini kaks küsimust, kas te usute, et Türgi liitub ja kas te soovite, et Türgi liitub? poliitiline nägemus aga kajastab tegelikult ka äh, Euroopa Liidu Türgi suhted üldiselt, mis on vägagi positiivsed Äh, näiteks kaubanduses, äh, kaubandus Euroopa Liiduga katab nelikümmend protsenti Türgi kaubandusest üldse, äh, samuti kultuurivahetused, rakkerühmad, mis osalevad Euroopa Liidu programmides ning väga palju on eraldatud ka vahendeid Türgi abistamiseks demokraatia, inimõigused, uus põhiseadus, õigusriik, Need on need küsimused, äh, mis, äh, mille osas on vaja edasi liikuda, ka kurdi küsimus ning äh, siin tule-, me loodame, et lähtutakse Euroopa Liidu tavadest ning väärtustest. me peame me endiselt ootame justiitsküsimuste lahendamist ja põhiseaduslik protsess on endiselt käimas minu meelest, olgugi et teatud raskusi on tekkinud. üheks heaks uudiseks on see, et president Kül on endiselt, äh, toetab liitumisprotsessi, ta ütles seda ka esimesel oktoobril avalikkuse ees väga selgelt. samuti peaminister on oma suhtumist muutnud me nõustume esimesel novembril tehtud kommentaariga. Euroopa Liit ja Türgi on üksteise majanduste jaoks hädavajalikud osad me töötame igapäevaselt samuti Euroopa Liidu äh, ka erinevates valdkondades. samuti ütles ta, et ühised huvid ja muutused maailmas äh, on muutnud Euroopa Liidu Türgi integreerumise vajalikuks meil on samuti vaja uut poliitilist äh, kokkulepet ja mis aitaks muuta tõsiselt tõsiseltvõetavamaks ka liitumisprotsessi ning äh, taastaks usalduse Türgi kodanike seas. lisaks sellele koos äh, tulevase Iiri eesistujaga üritame me välja töötada teatud äh, teekaardi vähemalt järgmise aasta esimeseks pooleks et jätkata tööd äh, siis äh, peatükkidega, viisa küsimustega, energia valdkonnas samuti tahame tööd jätkata ja nii edasi. nüüd välispoliitika. Euroopa Liidu välisteenistus on äh, paljud investeerinud dialoogi tugevdamisse Türgiga, see on selgelt kõrge esindaja asepresidendi Käti Östoni jaoks ning tal on ka eraldi mandaat selle jaoks. paljud riikidest äh, äh, Euroopa Liidul on väga palju võita äh, integreerumisest, mis ühendaks Põhja-Aafrika, Lääne-Balkani kui ka Kesk-Aasia, Afganistani ning Kagu-Aasia Eh, see parandaks ka suhteid islamimaailmaga. kaks tuhat kaksteist eh, on Euroopa Liidu eh, Türgi vahel ette nähtud terve rida kohtumisi, kaks ministeeriumite vahelist kohtumist, poliitika planeerimiskonsultatsioonid kohtumised peadirektorite vahel, dialoogid Aafrika küsimustes, Kesk-Ida ning Lääne-Balkani küsimustes. lisaks sellele muidugi leiab aset ka äh, kaubanduskonverents, mida me korraldame mida me korraldasime Istanbulis oktoobris selleks, et äh, edendada investeeringuid Egiptusesse, Tuneesiasse ja Palestiinasse. Türgi äh, samuti ähm, on aktiivne julgeoleku kaitsepoliitika valdkonnas äh, Lõuna-Sudaanis ning Aafrika sarvepiirkonnas oleme kutsunud neid osalema oma missioonis ning me ootame praegu nende vastust Äh, siin on probleeme, mina küll ei ole spetsialist äh, tsiviiloperatsioonides osalemise küsimustes. Nad äh, soovivad ise seal väga osaleda, aga liikmesriigid võib-olla mitte nii väga. samuti me vaatame, kus, millistes valdkondades on võimalik koos töötada ja seeläbi tugevdada oma positsioone. igal juhul me üritame lähtuda oma eripäradest, kuid samuti ühistest huvidest. Ehm, siin tuleb olla selge, alati me ühel nõul olla ei saa, me peame mõlema jalaga jääma maa peale ja ühiste ehm, väljakutsetega toime tulema. Ehm, probleemiks, üheks probleemiks on Türgi-Küprose suhted me ei tohiks segamini ajada äh, sisulisi muutusi oluliste teemade puhul ning äh, avalikke avaldusi ning äh, suhtumist, mis tuleneb Türgi poliitilisest olukorrast. tuleb ütelda, et välispoliitikas äh, Türgi on alles nüüd tagasi kätte võitmas endale oma rolli välispoliitikas. mõneti äh, Türgi alles kujundab oma mainet ja seda ka Euro-Atlandi äh, liidus selle tulemusena Türgil alati ei ole eh, piisavalt vahendeid selleks, et eh, oma ambitsioonide eh, kõrguselt toimida või tõhusalt panustada. süsteemi tugevdamine ning humanitaarabi, mis on meie välistegevuses Euroopa jaoks olulised, on olnud vähem tähtsad Türgis, nüüd aga see mm, on muutumas, me räägime miljarditest kaubandusinvesteeringud on väga heaks lähtepunktiks, Türgi mõju Aafrikas üha suureneb, samuti läbi vabaühenduste Türgi oma mõju tugevdab, te teate, Türgi on Aafrikas ja Aasias koole ehitanud, seda siis läbi sihtasutuste vabaühenduste, tihti Türgi pigem tegutseb eraldiseisvalt Euroopa Liidust, ning leiab, et endised koloniaalvõimud võib-olla ei ole kõige paremad äh, taoliseks tegevuseks ja leiab, et äh, osade riikide jaoks võib Türgi mudel olla vastuvõetamatu ning see tuleb välja ka selgelt Türgi sõnavõttudest Aafrika puhul ja eriti Somaalias. sellest olenemata, hoolimata tegevusest, välisministri tegevusest ning äh, ambitsioonikatest eesmärkidest Aafrikas, Aasias, Kesk-Idas, Lääne-Balkanil, võib siiski väita, et eh, Türgi välispoliitiline masinavärk ikkagi veel ei eh, tööta täiskäigul. aga eh, näha on, et Türgi isu ja tahtmine on suur töötada koos Euroopa Liiduga, kas või näiteks Süüria küsimuste lahendamisel, kus Türgi on esirinnas ning Türgi soovib samuti äh, tagada seda, et äh, julgeolekuolukord äh, halveneks, põgenikevoog suureneks. sada kolmkümmend tuhat inimest on praegu põgenikelaagrites ja veel väga palju tuhandeid on riigis niisama ning ligikaudu kakskümmend tuhat piiridel Türgi tahab ka eda-, kaasa aidata kiirele üleminekule siin. Süüria puhul me näeme, et üheks peamiseks juhtlõngaks Türgi poliitikas on kurdi teema. Türgis, Türgi jaoks on oluline kõikehõlmava eh, opositsiooni eh, koalitsiooni loomine mis peaks ühendama rahvast, mitte viima äh, poolsõltumatu regioonini nagu Iraagis praegu. Aafrika puhul me näeme, et Türgi panustab sotsiaalmajandusküsimustesse ning äh, võitlusesse terrorismi vastu. kahe tuhande üheteistkümnendast aastast peale Euroopa Liit, Türgi teevad Aafrika äh, sarvel ning Jeemenis koostööd selles valdkonnas Lähis-Ida rahuprotsessis Türgi võitles äh, Palestiina äh, tunnustamise eest ning endiselt võitleb ka äh, Iisraeli vastu. Türgi-Iisraeli suhted, Türgi-Iisraeli äh, Iraani, Iraagi, Süüria äh, suhete keerulisus kindlasti ei aita Türgi positsiooni tugevdada. Iraani äh, tuumakriis on jällegi üheks võimaluseks Türgi Euroopa Liidu dialoogi edendamiseks. Türgi on väljendanud äh, soovi osaleda pluss kolm läbirääkimistel. Türgi on alati valmis vahendajaks olema ja seda me oleme näinud ka hiljutistel kohtumistel Istanbulis Türgi eh, on jõudnud ka eh, tulemusteni Pakistani ja Afganistaniga eh, triloogil. novembris Istanbulis toimus tippkohtumine ning nad organiseerisid samuti Afganistanis rahvusvahelise konverentsi ja Ankaras tuli kokku ka töörühm novembris. lisaks sellele Türgi üritab ka mitme poolsel foorumil mängida Äh, suuremat rolli. peaminister äh, hiljuti külastas ka Pakistani, kus äh, osales G kaheksa kohtumisel, G kahekümnes on nad kaks tuhat viisteist eesistujaks ning Türgi üritab samuti ÜRO Julgeolekunõukogusse tagasi saada. Piseki sekretäriat on Türgis ning oi, see osalevad nad ning tegemist on Euroopa Liidu jaoks oluliste partneritega. sellega lõpetaksin, nagu me näeme, ambitsioonid on olemas, nagu enamuse tärkavate riikide puhul. Türgi on kuueteistkümnes majandusmaailmas praegu. Türgi üritab mõju võita ning mm, ka äh, osaleda poliitilises protsessis otsuste langetamises, nende mõju praegu veel ei ole väga tuntav rahvusvaheline finantskriis, abistamine, kliimamuutused kõigis neis valdkondades, nad üritavad aga osaleda. ning äh, lõpetuseks tahaksin toonitada, et äh, need ühised väljakutsed, millega me silmitsi seisame, on väga olulised ning meil on ühine soov äh, üritada koos ühiseid lahendusi leida. vastused väljakutsetele, mida mainisid, on minu meelest peidus ametlikus dialoogis Äh, välisasjade nõukogu tasandil äh, ning Euroopa Liidu nõukogu tasandil. Äh, peatükis kolmkümmend üks on praegu käimas ka sõelumine ja loodetavasti sellega liigutakse edasi siis jaanuarist kaks tuhat kolmteist. suur tänu, härra suursaadik, suur tänu selle sissejuhatuse eest ja ma teen nüüd ettepaneku, et anname sõna ekspertidele ja ka raportöörile selleks, et ta saaks siis ka arutelus osaleda. kõigepealt äh, doktor Tüskit, palun. suur tänu, härra suursaadik, äh, suur tänu selle suurepärase sissejuhatuse eest mina oma sõnavõtus äh, tahaksin rääkida põhilistest väljakutsetest, mille ees me seisame, millised on need kõige problemaatilisemad valdkonnad Türgi välispoliitikas. kõigepealt tahaksin toonitada, et kui me soovime Türgi välispoliitikat mõista, tuleb meil väga täpselt vaadata poliitilisi arenguid Türgis, sest tegelikult äh, on näha, et et välispoliitika, AKP välispoliitika ja üleüldise välispoliitika ja ka sisepoliitika vahel on äh, seosed. kui me analüüsime selles raamistikus arenguid, äh, siis võib aru saada AKP välispoliitilistest valikutest, mis on praegusel hetkel suunatud rohkem algatustele, mida, mille puhul oodatakse, et Türgi rahvas neid hindab. nii et sellepärast on väga tähtis äh, selle kahe asjaga arvestada, sest nad on omavahel seotud ka Türgi sisepoliitilistes aruteludes. see tähendab ka seda, et Erdoğan on praegusel hetkel väga mures ta mängib valijatega, eriti just äärmuslike rahvuslike valijatega ja seetõttu ta väga tihti viitab äh, Ottomani impeeriumi päritolu, pärandile, Türgi aktivismile, tegevusele naaberriikides ja see tegelikult selgitab ka väga hästi, miks äh, valitsus on äh, kurdi poliitikat äh, ajanud nii, nagu ta on ajanud. tegemist on äh, paketiga ja ka referendumi korraldamise võimalus äh, äh, president presidendisüsteemi sisseviimise kohta, see on ka asi, millest Erdoğan on vägagi huvitatud. me peaksime keskenduma kahele põhilisele valdkonnale, milles me peaksime rääkima Türgi välispoliitikas. kõigepealt eh, Euroopa Liit, mis on ühelt poolt välispoliitiline, aga teiselt poolt ka sisepoliitiline valdkond ja teiselt poolt Lähis-Ida. kui me alustame Euroopa Liiduga, siis kõik suurem osa on nõus sellega, et eh, Euroopa Liidu osas on tegemist patiseisuga ühelt poolt me näeme seda, et meil on teatud edusammud äh,, isegi kui ei ole võimalik peatükke läbirääkimistel sulgeda, on siiski teatud tehnilised kohandused, mida on tehtud, on väga palju ettevalmistustööd ära tehtud ministeeriumite tasandil, nii et tehnilisel tasandil on edusammud olnud suured, kuid mitte keegi ei räägi sellest, sellepärast et patiseis on väga suur äh, just äh, poliitilistes suhetes see valmistab muret ühelt poolt äh, just nende põhjuste pärast, mis on toonud endaga kaasa patiseisu ja teiselt poolt, äh, kui aga poliitilistest tõketest üle saada, siis on väga palju ära tehtud ja koostöö on võimalik. praegustes äh, suhetes Euroopa Liiduga, nendel suhetel on mõju ka Türgi sisepoliitikale. see ei olnud küll ainus tegur, aga demokraatliku reformiprotsessi liitumisprotsess see pidurdas, seda tuleb välja tuua ja sellel oli mitmeid põhjuseid. esiteks usaldusväärsus Euroopa Liidu poolelt vähenes ja see tõi endaga kaasa ka avaliku toetuse vähenemise Euroopa Liiduga liitumisele on selles arutelus ka sisepoliitiline pool, sest äh, ma oma töödes olen ka alati rääkinud Euroopa äh, Liit on ära kasut-, vabandust, et juhtivad poliitikud, valitsus, valitsev eliit on alati väga hästi ära kasutanud suhteid Euroopa Liiduga, samal ajal opositsioon on pigem välja toonud bürokraatiat ja probleeme kohtuvõimuga nüüd aga tundub, et valitsus Türgi poliitikas mängib tugevamat rolli, on legitiimsem osapool nii et need vahendid, pragmaatiline alus Euroopa Liidule suunatuse puhul on vähenenud. ja kui me vaatame nüüd neid erinevaid sõnumeid, mis tulevad Euroopa Liidu poolt äh, Türgi liitumise kohta ja kui me seome selle poliitiliste reformide nõiaringiga Türgis, äh, see kõik mõjutab ka Türgi välispoliitikat sellised on meie suhted Euroopa Liiduga. kui me vaatame Lähis-Ida, siis on olukord täiesti teistsugune. Lähis-Ida puhul, nagu suursaadik mainis, oleme me olnud äh, väga aktiivsed naabruses, äh, meil on olnud tegevuskavad, äh, naabruspoliitika, mis oli edukas kuni kahe tuhande üheteistkümnenda aastani suuremal või väiksemal määral kahe tuhande üheteistkümnes aasta oli väga tähtis aasta, selle, seda kahes mõttes, ühelt poolt kuna sellel aastal algas Araabia kevad, aga sarnaselt sellega oli tegemist ka aastaga, kus äh, USA sekkus piirkonda ja see on olnud väga tähtis, see on tasakaalu muutnud ja mänginud tegel- ja muutnud tegelikult mängureegleid piirkonnas. nii et äh, see on nii-öelda mängureeglite muutmine. nii et Türgi poliitika oli kuni selle hetkeni päris edukas, edukas selles mõttes, et olid äh, problemaatilised äh, Äh, küsimused äh, äh, Süüriaga, aga samal ajal meil õnnestus viisalihtsustusrežiimid sisse viia Liibüa, Süüria ja teiste riikidega. meil oli võimalik ka majanduslikku sõltumatust suurendada me suurendasime piiriülest kaubavahetust, nii et nii majanduslikult kui ka poliitiliselt oli tegemist Türgi välispoliitika jaoks tähtsa aastaga. Euroopa Liiduga suhteid äh, võib seostada ka Türgi naabruspoliitikaga, me võime öelda, et Türgi on olnud aktiivsene ja on üritanud oma poliitikat ellu viia. enne Araabia kevadet, enne kahe tuhande üheteistkümnendat aastat äh, see poliitika ei olnud seotud tingimustega. see on väga tähtis, sellepärast et see on täiesti vastupidine Euroopa Liidu poliitikaga sealses piirkonnas, sellepärast et tingimused on Euroopa Liidu jaoks väga tähtsad ja kui ma räägin tingimustest, mida ma siis mõtlen? ma mõtlen seda, et Türgi oli uhke selle üle, et demokraatia ja demokraatia toetamine öö, äh, oli tähtis. kui aga jätta nüüd demokraatia kõrvale, siis äh, tuleb vaadata neid teisi režiime ja sekkumist nendesse nagu USA ja Iisraeli puhul, Türgi oli pigem suunatud majanduslikule arengule, mitte aga äh, demokraatia toonitamisele ja tegelikult oli tegemist sellise ridadevahelise sõnumiga, kus öeldi, et kui Euroopa Liit meid ei taha, siis on meil ka teisi võimalusi. see tõi endaga kaasa Türgi suurema populaarsuse äh, kogu piirkonnas. see on minu isiklik arvamus ja akadeemilised uuringud on näidanud, et äh, Türgi nii-öelda pehmed jõud on suurenenud pärast Araabia kevadet ja kahe tuhande üheteistkümnendat aastat on olukord muutunud. kõigepealt poliitika ei olnud enam jätkusuutlik, tingimusteta poliitika, demokraatiast mitte kinnipidamine ei olnud äh, edukas, sellepärast et naabrid ei järginud enam meie poliitikat ja me pidime oma poliitika üle vaatama. seda tehti. nimelt äh, ühineti opositsioonijõududega, muudeti seisukohta üpris kiiresti, aga see tõi endaga kaasa probleeme. näiteks Süüria puhul. ma ei usu, et Süüria on Araabia kevade pikendus, see on pigem äh, Liibanoniga seitsmekümnendatel aastatel peetud äh, sõja tagajärg ja tegemist on piirkondliku konfliktiga, kus on väga palju erinevaid osapooli ja ka islami vennaskonna rolli on ülehinnatud ja on alahinnatud võimul oleva režiimi jõudu. ma arvan, et eriti just Süüria konflikt näitas, et äh, kemalistid on olnud need, kes ei ole piirkonnast aru saanud, on piirkonna vajadusi ignoreerinud, aga tegelikult ka valitsev partei saanud piirkonnast ja piirkonna terviklikkusest aru. ja tihti ülihinnati ka oma teadmisi piirkonnast ja Türgi rollist ja võimust selles piirkonnas. Türgi mudel oli tegelikult äh, e-, AKP äh, mudelile vähendatud, et öeldi, et need uued islamendid, äh, kas nad saadavad, saavad hakkama AKP režiimi raames või mitte. ja peale selle oli väga tähtis ka selle mudeli piire näidata, elimineeriti islamistlikud jõud, Türgi pidi äh, läbi viima osaliselt äh, usulist poliitika, sellepärast et islami vennaskonnaga olde seotud Türgi oleks võinud olla mudel. minu kolleeg kohe kindlasti selgitab seda mudelit äh, liht-, lähemalt, kuid see tõi endaga kaasa probleeme, nimelt äh, demokraatia iseenesest stagneerus ja see näitas veel kord, et meil on äh, huvide ja väärtuste vahel dilemma Türgi välispoliitikas. ma olen seda näinud Liibüas, Süürias, ühelt poolt on väärtuste argumendid, teiselt poolt on äh, majanduslikud suhted, mida kärbitakse äh, Äh, suursaadik tõi siin juba arvusid, peale selle on veel ka põgenikud, üle saja tuhande põgeniku on, äh, see on endaga kaasa toonud õhkkonna, kus äh, AKP peab põgenike probleemiga tegelema ja kui sa ei tegele sisepoliitiliste probleemidega ja soovid olla lihtsalt piirkondlik juhtiv osapool, siis see kõik omavahel ei sobi kokku. ja selleks, et kokku võtta seda arutelu selles raamistikus oli väga palju suuri eesmärke, mida arutati läbi, ehk et kuidas Euroopa Liit võiks Türgiga koostööd teha. härra suursaadik mainis juba mõningaid valdkondi ja tõesti on teatud ambitsioonikaid valdkondi, nagu näiteks poliitikate ühendamine, ühisoperatsioonide äh, korraldamine, erinevate delegatsioonide kohtumised, kuid mitte midagi pole tegelikult ellu viidud tundub, et Türgi lihtsalt teeb äh, koostööd riikidega individuaalselt ja Euroopa Liit on oma tähtsuse valitsuse jaoks kaotanud. mina isiklikult arvan, et see on üks suuremaid probleeme nii Türgi välispoliitika suundade paikapaneku jaoks kui ka tegelikult äh, demokraatliku poliitika jaoks Türgis üleüldse ja ka tegelikult Türgi aktiivsuse jaoks äh, Lähis-Idas. ma arvan, et äh, Lähis-Idaga suhted ei saa olla alternatiiviks tugevatele suhetele Euroopa Liiduga. suur tänu, doktor Tüskid, selle huvitava ülevaate eest. meie järgmine ekspert on äh, proua Köksel, kes on, kes räägib meile Türgi mudelist kui Türgi tähtsuse mootorist Lähis-Idas um,. suur aitäh, äh, mul on siin üks eelis, ma nõustun niivõrd sellega, mis juba on öeldud, et üritan nüüd äh, lähtuda sellest just nimelt. ja ei hakkaks üle kordama, kaks küsimust, millest tahtsin täna rääkida, on järgmised. Äh, kas Türgi on heaks eeskujuks üleminekuriikidele ning kuidas Türgi ja Euroopa Liit saavad koos panustada üksteise jõupingutustesse õigusriigi ning äh, demokraatiat tähendab seal neis, äh, selles piirkonnas, nagu doktor Tüskit, tahaksin äh, rääkida kõigepealt sisepoliitikast ja Türgi mõjust naabritele. esmalt, Türgis on viimase kümne aasta jooksul leidnud aset suuri muutusi, see on olnud see on tulenenud sotsiaalmajanduslikest muudatustest, poliitilistest reformidest, majandusarengutest. Eh, tihtilugu on lähtutud lääne mudelitest ja muidugi on tõsi ka see, et Türgi mõju naabruskonnas on samuti viimastel aastatel tõsiselt eh, suurenenud, seda ka seoses Araabia kevadega. Need õppetunnid, eh, mis me oleme saanud Türgi üleminekust, võivad olla Lähis-Ida riikide jaoks ka väga olulised üritaksin aga äh, ka mõneti natukene reserveeritumalt rääkida kahest aspektist, mis äh, on selle debatiga seotud. üheks asjaks on see, et kui Türgi demokratiseerimine ei lähe hästi, siis äh, kogu see eeskuju jutt võib tegelikult olla vastupidiseid tulemusi toov oluline on, et Euroopa Liit äh, jälle suudaks mõjutada Türgi äh, demokratiseerumist, siin on meie mõju kaduma läinud erinevatel põhjustel ja teiseks üritaksin rääkida sellest, et äh, olgugi, et Türgil on vahendid, mida ta saab kasutada selleks, et Lähis-Ida positiivses suunas mõjutada, ei saa siiski loota sajaprotsendiliselt sellele, et neid vahendeid päris tõhusalt kasutatakse, siin on Euroopa Liidul oma roll mängida, nimelt me peame tagama, et Türgi ühiskond äh, samuti oleks kontaktis oma vastaspoolega Lähis-Idast. ma arvan, et Euroopa Liidu algatuste jaoks selles piirkonnas, eriti mis puudutab äh, demokratiseerumist äh, ning kodanikuühiskonda, kaasaks ka riigiväliseid organisatsioone sest et äh, tegemist on ju suuresti ka kodanikuühiskonna poolt äh, veetava äh, arenguga. esmalt mõned kommentaarid si-, kodu, sisepoliitika kohta, vabandust. olgugi, et õpitu on oluline, on keerukas ikkagi rääkida sellest, milline see mudel siis on, kui praegu Türgi debatti vaadata, siis kõik on küsimärgi all kas oleks vaja presidendisüsteemi, milline on usu roll tulevikus äh, ühiskonnas? Äh, õigussüsteemi reform on, on äh, olnud Euroopa Liidu poolt inspireeritud ning jah, meie suhted on muutumas normaalsemaks, aga samuti on vaja kont-, aruandlust veel paar nädalat tagasi kas võiks jälle surmanuhtluse sisse viia ning äh, nimetati ka ombudsman äh, ametisse ning äh, kõik see oli väga vasu, vastuoluline, nii et meil on vaja ka sellist ülevaadet olukorrast, ajakirjandusvabadus ja nii edasi, me teame, kui paljud ajakirjanikud on vangistuses Türgis. kõik see muudab väga keerukaks Türgi juhtide jaoks äh, naabrite ees rääkida poliitvangidest või äh, ajakirjanikest, kes on vangis. ja nii on ka tegelikkuses juhtunud. Yeah äh, Türgi ühele naabrile öeldi, et Türgi peaks äh, natukene rohkem osalema demokraatia edendamisel oma naaberriikides, selle peale äh, too naaber ainult naeris ja ütles, et piisab, et ma tuletaks Türgile meelde, kui palju neil on äh, vangistuses ajakirjanikke. nii et Türgil on vaja usaldusväärset alust, mille põhjal minna ja rääkida oma naabritega ja mille põhjal ta võiks olla eeskujuks olulisi edusamme on saavutatud äh, kas või äh, tabude äh, kõrvaldamisel. siin ma ei räägi ainult mitte tuhande üheksasaja viiekümnendast aastast ning genotsiidi küsimusest, vaid ka sellest, et vähenenud on piirangud sõnavabadusele ning me teame samuti kohtades kasutatakse selliseid argumente, mis põhinevad äh, usu ja neid kasutatakse intellektuaalide vastu. me näeme, et see on ka seotud sellega, et Euroopa Liidul ei ole enam niivõrd suurt kaalu Türgis. ja siin eh, tõstatub ka küsimus selle kohta, kas Türgi võiks olla eeskujuks neile riikidele, kellel ei ole mingisugust Euroopa Liidu perspektiivi. minu teiseks eh, teemaks täna on pigem Türgi mõju Lähis-Idale ning nagu juba öeldud, kui me räägime Türgi mudelist, siis eh, me räägime AKP mudelist pigem. ja olgugi, et eh, partei on palju saavutanud, siiski ning eh, nende saavutused tegelikult on Türgi eduks. nüüd aga, kui tõesti mudeliks on nüüd eh, liidri rollis olev partei, siis neile langeb tohutu vastutus. Eh, ning see võimaldab rünnata ka valitsust eh, demokraatia puudujääkide osas. mäletame, et kaheksakümnendatel Türgi oli ka aktiivne ja toona Washington eh, mõneti andis, jättis, andis immuunsuse Türgi eh, sõjaväele seda seetõttu, et valitsus oli niivõrd oluline, neil oli niivõrd oluline roll Lähis-Idas, siis eh, sisepoliitiliselt võisid nad teha enam-vähem, mida tahavad. see aga toob endaga kaasa negatiivse spiraali, sellepärast et ehm, mida eh, kehvem on demokraatia olukord Türgis, seda vähem võib Türgi olla eeskujuks kogu piirkonnas. veel üks asi, mille vastu ma tahaksin eh, paar sõna ütelda, on see, et hoolimata äh, paljust äh, positiivset, paljudes positiivsetes sõnavõttudes, kui me vaatame, mis tulemused on, siis me näeme, et jah, ametnikud tihti räägivad kas või kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli kõne selle kohta, kus äh, räägiti sellest, et äh, ilmalikus riigis äh, võib äh, ka usuvabadusi ju tolereerida, aga me nägime hiljem, kuidas reageeriti sellele moslemi mm, vennaskonda, äh, suhtus sellesse negatiivselt ning midagi sellele ei järgnenud, Türgi kunagi ei, kuidagi ei sekkunud uude põhiseadusesse Türgi ei panustanud üldsegi siin enam ja ma usun, et mõneti inimõiguste kaitsjad, äh, dissidendid, ajakirjanikud, äh, nende ühendamine äh, Lähis-Ida partneritega omaks suuremat tähtsust. näiteks naiste õiguste eest võitlejad omavad tihedaid kontakte Euroopas ning seeläbi on neil võimalik ka muudatusi läbi viia Türgis Nad mõjutavad äh, otsuse langetajaid, äh, mõjutavad konservatiivseid osasid ühiskonnast. ning seeläbi on tõepoolest äh, õnnestunud läbi viia mõningaid olulisi ka seadusloomelisi muudatusi. Egiptuse, Tuneesia puhul võiks see olla sama oluline ja nende naise õiguste eest võitlejate puhul tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal Türgi naised kasutasid ähm, äh, Malaisia mudelit. nii et sellised vahetused on toimunud juba kogu piirkonnas ja ma arvan, et seda me peaksime omalt poolt ka toetama. jah, Türgi valitsusel on tugevad sihted äh, Lähis-Ida teatud liidritega, aga see ei tähenda ilmtingimata seda, et nende käed oleksid, et see aitaks neil positiivselt kõike mõjutada. tihtilugu tugevad äh, suhted liidrite vahel on hoopis kahjuks. Türgi peaminister, äh, teda kritiseeritakse tihti lääne poolt, kui me vaatame kas või suhteid Aserbaidžaaniga või äh, moslemi vennaskonnaga kui Türk kritiseeriks nüüd nende riikide eh, liidreid, siis seda võetaks kui reeturlikkust. Türgi valitsus ei ole ilmtingimata seega ainus kanal, läbi mille me peaksime püüdlema pluralismi poole Lähis-Idas. tundub, et mu aeg hakkab otsa saama, aga mul on veel paar asja ütelda. küsitlused Türgi rolli kohta, väga huvitav on neid analüüsida, sellepärast et see annab väga eh, mitmekesise pildi, ma leian, et see näitab seda, et ka Türgi mõju tegelikult on selline väga erinev. Türgi, Ankara, tihedad suhted Euroopa Liiduga eh, ja läänega on tegelikult eh, kahjuks Türgi Äh, suuremale rollile Lähis-Idas, teised väidavad, et vastupidi, see on eeliseks. Äh, ilmselgelt Lähis-Ida ise on ka jagunenud ning Türgi peaks ära kasutama seda, peaks ära kasutama oma, ka enda mitmekesisust selleks, et avaldada mõju erinevatele segmentidele Lähis-Idas probleemiks on see, et praegu on tekkinud selline kaotaja-kaotaja olukord. Euroopa Liit, Türgi, Lähis-Ida. tundub, et selle praeguste suhete põhjal on demokraatia võib-olla jäänud tagaplaanile Euroopa Liidul ei ole enam erilist mõju Türgi demokratiseerumisprotsessile ja AKP eh, mudeliks olemine eh, seda peetakse ka Euroopas alternatiiviks Euroopa Liiduga liitumisele Türgi puhul me näeme ka, et Lähis-Idas islamistlikud äh, rühmitused äh, töötavad palju tõhusamalt, neil on palju rohkem võimalik solidaarsust saada, palju kergem saada rahastamist, äh, neil, nad mõistavad paremini usuküsimusi, rohujuure tasandil on neil paremad kontaktid, nii et te näete, et tegelikult kodanikuühiskonna tasandil nii piirkonnas kui ka Türgi siseselt äh, on, on asjad muutumas. võtaksin nüüd kokku, ma usun, et Euroopa Liidu jaoks on oluline endiselt toetada Türgi demokratiseerumist, üritada leida vahendeid, leian, et idapartnerlus äh, mõningad äh, algatused, kus äh, meie partneriks on äh, kodanikuühiskond, on kasulikud, seega me peaksime tõhusamat dialoogi arendamist kodanikuühiskonnaga ning me peaksime samuti Türgi kodanikuühiskonda rohkem kaasama meie naabrusstrateegiasse, äh, idapartnerlusse, kõik need algatused lõuna ja ida suunal kui nagu, äh, on sellised, kus praegu on äh, Türgi kodanikuühiskond välja jäetud, see on probleemiks, aitäh. suur tänu, proua Köksel ja nüüd viimane ekspert, kelleks on Günter Seufert, äh, kes on Saksamaa poliitilis-, poliitika- ja teadusinstituudist ja tema räägib poliitilistest valikutest Türgis ja ma tean, et äh, sakslased on väga distsiplineeritud, nii et ma annaksin kümme minutit. suur tänu, ma pole päris kindel, kas ma sellega hakkama saan, aga ma üritan. mõlemad äh, eelkõnelejad on juba rääkinud äh, sisearengutest ja sellest, kui tähtsad need on välispoliitika jaoks ja ka mina üritan äh, Äh, ühiskondlikke muutusi ja uut äh, välispoliitilist mõtlemist ühendada, kuid ma üritan seda ühendada ka praeguse olukorraga, kus, millist rolli mängib äh, Türgi Lähis-Idas. härra Prokk, kes on nüüdseks juba ära läinud, küsis, kas Türgil on oma poliitika või ta sõltub USA-st? mina arvan, et veel poolteist aastat tagasi Türgil oli tõesti oma poliitika, kuid nüüd on Türgi välispoliitika sõltuv USA-st. ja ma tahaksin rääkida sellest, kas tegemist on äh, arenguga, mis meile peaks meeldima või me peaksime pigem muretsema. veel poolteist aastat tagasi räägiti Türgi pehmest jõust me nägime suurenenud kaubavahetust naaberriikidega, inimeste liikumine, teenuste liikumine suurenes, räägiti ühistest huvidest, ühisest kultuurist, tsivilisatsioonist. Lähis-Idast ja mindi kaugemale Lähis-Ida etnilisest lõhestumisest ja niimoodi oli võimalik luua piirkondlikke lahendusi piirkondlikele probleemidele enne Iraagi sõda oli see võimalik äh, ka Liibüa ja Iraani puhul oli seda näha. ja niimoodi oli võimalik majanduslikult ja hiljem ka poliitiliselt äh, terviklik piirkond luua. <clears throat> niimoodi oli võimalik ka teatud Euroopa Liidu poliitika osasid äh, lõimida ja niimoodi meie suhe, suhted parandasid. Äh, Erdoğan hakkas rääkima Schengenist ja viisavabast äh, alast ja kaubandusminister rääkis ka heaolu ala loomisest Lähis-Idas, et seal oleks Süüria, Jordan, Liibanon kaasatud väga mitmetel juhtudel see uus Türgi välispoliitika oli vastuolus USA ja Euroopa Liidu ootustega, eriti just Iraani, Süüria, Iisraeli ja Liibanoni puhul, aga ka Venemaa puhul ja peale selle ka ähm, jõud liikusid ja tegelikult tuli endalt küsima, et kes jäi Türgist ilma. kuid see poliitika väga äh, palju aitas kaasa stabiilsuse ja terviklikkuse loomisele Lähis-Idele, isegi kui see oli Euroopa Liidu huvide arvelt. praegusel hetkel on olukord täiesti teistsugune. nüüd on jällegi tegemist uue etapiga tehakse koostööd NATO-ga ja Süüria ja Küprose puhul ollakse Venemaa vastu. Türgi on praegusel hetkel isoleeritud oma ida ja lõunanaabritest, Türgi on äh, PKK rünnakutele haavatavam kui kunagi varem. religioon mängib suuremat rolli, islamiuskond äh, on oma rolli suurendanud. Türgi on olnud uhke oma varasemale välispoliitikale, mida siiamaani ellu viidi, kuid praegusel hetkel Türgi pole enam võimeline mängima seda ühendavat rolli stabiilsuse ja rahu tagajana äh, piirkonnas ja praegusel hetkel on näha, et välispoliitika on järjest rohkem muutunud äh, sõjaväelisemaks, seda eriti just Süüria puhul ja see otse loomulikult ei saa olla Euroopa Liidu huvides. me näeme siin väga vastuolulist tasakaalu, ühelt poolt äh, oli kõigepealt Türgil oma välispoliitika, mille millega oli võimalik tasakaalu saavutada piirkonnas ja nüüd eh, Türgi, mis on rohkem seotud USA-ga. samal ajal aga Türgi on esirinnas eh, eh, praegusel hetkel sektorite jagamisel Lähis-Idas. kuidas oli võimalik, et Türgi lõi uue välispoliitika ja kuidas tal ei olnud võimalik jätkata seda varasemat poliitikat? ma arvan, et Türgil oli võimalik seda poliitikat välja töötada sellepärast, äh, mis toimus Süürias Pol. juhtivad poliitikauurijad äh, väidavad, et Türgi on edukalt läbi viinud äh, ülemineku uuele ühiskonnale, uuele rahvusloa, rahvusluse toonitamisele ja nende sündmuste keskmes on demokratiseerimisprotsess ja demokratiseerimine oli eelkõige äh, moslemi äh, ühiskonna osa lõimimise kaudu poliitikasse ja majandusse. tegemist oli uue poliitilise äh, ja majandusliku eliidi loomisega ja see toimib Äh, islami kogukonna kaasamine majandusse ja poliitikasse on olnud tegelikult äh, üheks kõige suuremaks väljakutseks sealsele piirkonnale Anatoolia majanduslikud jõud väga, on väga palju muutanud äh, Türgi äh, majandust, äh, seega enam islami kogukond ei ole nii-öelda majanduslik läbikukkuja. peale selle haridussektor mängib väga tähtsat rolli ja konservatiivne eliit mängib väga tähtsat rolli oli võimalik välja töötada alternatiivsed äh, vormid äh, Türgi riigi jaoks. avaliku ideoloogia kõige tähtsamad äh, argumendid on seatud kõhklusele, räägitakse ilmalikkusest, sõjaväe sekkumisest poliitikasse, etniliste konfliktide eitamisest, Ottomani impeeriumi pärandit ja selle tähtsust äh, Äh, seotusest Euroopa Liiduga, väli, lääne kultuuridega ja Türgi jääb kohe kindlasti riigiks, mis on äh, tükikene Euroopast ja tal ei ole mitte mingit muud alternatiivi, kui lõimuda Euroopa Liiduga. Türgi on üle saanud äh, laitsistliku äh, modernse riigi probleemidest ja on üle saanud ka oma äh, majanduse ebatõhusast juhtimisest. demokratiseerimisega on tagatud rohkem majanduslikke, poliitilisi ja kultuurilisi õigusi islami ja, ko ja konservatiivsele kogukonnale, sellega on äh, Türgi saanud äh, rohkem ühel häälel võidelda kogu piirkonna arengu eest see, mida siin juba mainiti, Türgi ei kasutanud tingimusi. ja kult-, kultuurilised eelarvamused on olnud väga, äh, väga suureks mõjutajaks äh, Türgi välispoliitikale. näiteks see, kas toetada moslemiriike äh, ja Türgi tegi seda, me nägime seda Lähis-Ida, me nägime seda ka Erdoani Balkani kõnes, kus ta esitles oma valitsust kui allasurutud moslemite päästjana kuni Araabia kevadeni. Türgi lähenemine oli väga tasakaalus, ta arvestas väga paljude erinevate etniliste, religioossete eh, vähemustega. sellel perioodil Türgi kasutas väga palju seda eh, üldist islami identiteeti. Erdoğan ja tema välisminister Äh, rääkisid väga palju islami kogukonnast, nende keelest, nende usust äh, ja sellest, kuidas äh, Euroopa sissetungijad neid ohtu seadsid. Türgi kevadega, vabandust, Araabia kevadega Türgi pidi oma kogemused üle vaatama, tal oli väga tähtis demokraatliku toetuse saavutamine Tuneesiast ja Süüriast, sellepärast et ka seal inimesed pöördusid religioosse riigivalitsemise vastu. kui Türgis läksid asjad kontrolli alt välja, Iraan ja Iraak toetasid Damaskuse režiimi, siis Türgi üha rohkem hakkas äh, Saudi Araabia ja Katariga koostööd tegema. suhted äh, Iraani ja šiitidest juhitud äh, Iraagi valitsusega halvenesid selline tasakaalu muutus on kohe kindlasti mõjutanud ka arenguid Süürias. Türgi suruti väga lihtsalt äh, nurka, seda tegid sunniidid ja see on seotud ka välispoliitiliste kontseptsioonidega ning välisministri tegevusega, sellepärast et äh, algusest peale lähtuti väga palju kultuurilisest välispoliitikast. mina arvan, et tänapäeval on Türgi Türgit süüdistatud ja kritiseeritud mitte ainult sellepärast, et ta toetas äh, sunniitidest äh, islami vennaskonda, vaid on öeldud ka seda, et ta on sekkunud Süüria ühiskonda valitsust on süüdistatud, et ta äh, hoiatas opositsiooni, et nad ei võitleks režiimi vastu, nii et äh, tegelikult osaliselt peetakse Türgit süüdlaseks selles, et äh, Süüria opositsioon ei ole ühtne. nii Türgi kui ka Süüria puhul teatud poliitilised osapooled, eriti just sunniidid, said rohkem legitiimsust kui teised vähemused teiste osapool, teiste, nagu näiteks kurdide tähtsust on äh, vähendatud. ainult siis, kui on võimalik sisemine demokratiseerimine läbi viia ja kultuuriline eristamine majanduslikus ja poliitilises elus lõputada, on võimalik Türgil ka tõesti edukalt äh, majanduslik pööre välispoliitikas läbi viia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 me peame kella üheteistkümneks lõpetama, nii et nüüd annaksin sõna kõigepealt. suur tänu ja suur tänu kõigile paneelis osalejatele nende suurepäraste ja igati asjakohaste ettekannete eest. mul oleks üks küsimus ja üks kommentaar ja kommentaar puudutab seda, mis ütles proua Köksel, minu meelest on see kõik väga tähtis. Türgi välispoliitika mõju äh, oma naabrusele, selle tulemused äh, on tunduvalt äh, vähem tõhusad äh, läbi äh, diplomaatia kultuuriliste sarna, sarnasuste kui läbi majandusliku või sotsiaalvaldkonna. et seda me näeme väga hästi Balkanil, kus te, sündmused üheksakümnendatel aastal pärast Jugoslaavia lagunemist, kõik see andis vähemaid tulemusi kui majanduslik mõju. nii et praegune mõju Balkanile, Türgi mõju Balkanile on rohkem majanduslik ja see, ja see tugevneb järjest. kaheksakümnendatel, üheksakümnendatel aastatel äh, Türgi välispoliitika oli rohkem endise Nõukogude Liidu suunas suunatud, Kesk-Aasiasse suunatud, aga ja minu meelest on tegemist väga tähtsa paralleeliga ja mul on tekkinud küsimus, et mis puudutab seda paradigmat nullkonflikti oma naabritega, see äh, rahulik välispoliitika ja Türgi oli äh, teatud mõtteks sillas, vahendajaks, et tegelikult äh, selline poliitika kujunes läbikukkumiseks konflikte on oi-oi kui palju ümberringi, olukord on äh, tunduvalt pingelisemaks äh, muutunud ja kuidas AKP on nüüd äh, sellega hakkama saanud ja kuidas ta saab hakkama selle eesmärgiga, mis tegelikult on kujunenud läbikukkumiseks? minu meelest see uus hoog, millest osa teist ka rääkisid, on see, et olla sillaks ja vähe vahendajaks on väga keeruline ja Türgi seisukohad praegusel hetkel võib-olla alati Euroopa Liidu poolt vaadatuna ei ole olnud kõige asjakohasemad, ükskõik kas näiteks Iisraeli ja Araabia konfliktiga seoses või suhetes Iraaniga tuuma äh, energiateemade valdkonnas või Aafrikas, Somaalias, kus jah, suhted islamistidega on väga teravad olnud ja ma tahaksin teie reaktsiooni selle punkti osas. suur aitäh, härra Danšan on äh, julgeoleku kaitsekomisjoni äh, alakomisjoni esimees, nüüd saab sõna Anne Kaames, tema on sotsialistide fraktsiooni koordinaator. suur aitäh, suur aitäh teie ettekannete eest, need olid tõesti äärmiselt põnevad. aitäh ka konkreetsete ettepanekute eest, äh, mis proua kes selle eh, just nimelt tegi. tahaksin küsida, mis teie meelest on peamiseks põhjuseks, miks Türgi Euroopa Liidu suhted ei edene? kas see tuleneb Euroopa kriisist? sellest, et Euroopa Liidus kritiseeritakse Türgit Küprose küsimuse mõjust või on see pigem seotud Türgi enda lähenemisega ülejäänud maailmale nii-öelda? tahaksin samuti küsida, kuna minu jaoks oli väga huvitav see, mis te ütlesite Türgi mudeli piiride kohta Äh, seoses Araabia kevadega. ja see on seotud äh, nimelt sellega, et Türgis on rohkem ajakirjanikke vangis kui mõnes äh, muus või kui ükskõik millises teises riigis. mis iseenesestki mõista nõrgestab Türgi positsiooni. aga kuidas teie meelest nüüd Türgi näeb ennast seoses sellega, mis Egiptuses toimub Kairos. kuidas nüüd asjad Kairo suunal toimivad? ja lõpetuseks Iraani kohta Türgi koos Brasiiliaga üritas ju ka Iraani suunal oma algatust üles näidata millised on ka Süüria kriisi mõjud äh, Türgile? ja kuidas see mõjutab omakorda jällegi Türgi suhtumist Iraani? seda ka kahepoolsetes suhetes äh, ning lähtudes neist ülemaailmsetest äh, väljakutsetest, millega Iraan silmitsi seisab suur aitäh, härra Tahv. suur aitäh. suurima heameelega kuulasin eh, teadlasi rääkimas Euroopa Parlamendi ees. väga hea on alati õpetlasi kuulata, kes teavad, millest nad räägivad. mul on üks küsimus, üks kommentaar, mis tegelikult on ka pigem küsimus küsimus on järgmine. kui peaminister Erdogan kui temast peaks kunagi saama president Erdogan siis millised võiksid olla selle võimalikud tagajärjed Türgi välispoliitikale? ja kommentaar on selline spekulatiivne, sellepärast et see puudutab Küprose presidendivalimiste tulemusi kevadel. kui uus president Anastasiadis, kui see ikka tema olema saab Küprose Vabariigi nimel soovib liituda BFP-ga NATO-s, rahupartnerlusega siis. mis saab edasi? ja ma küsin seda seetõttu, sest et järgmise aasta lõpus leiab aset äh, ülemkogu mis on pühendatud julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimustele. härra Erdogan on pikisilmi oodanud seda, et teda palutaks taas osalema perepildil sellistel koosolekutel. kas te usute ja ma arvan, et tegemist on küsimusega ka parlamendile ja teistelegi, kas meie arvame, et me peaksime survet avaldama Euroopa Liidu Nõukogule, et nõukogu seda võimalust ära kasutaks. selleks, et ehitada silda või taas üles ehitada see sild Ankarani, mis hetkel vajab hädasti parandamist. suur aitäh, Andrew ja härra Kroon- ja proua Kroonberg, palun. Extremely... suur aitäh tõesti väga huvitavate sõnavõttude eest härra Seifert mainis Türgi välispoliitika militariseerumist seoses Küprose ja Süüriaga ning samuti eh, eh, Teheraniga seoses eh, miinikaitset Türgil on olnud äh, oluline roll läbirääkimistes, kus Brasiiliaga Iraani küsimustes just, aga kuidas Türgi äh, näeb äh, praegu seda, kuidas pikaajaliselt julgeoleku küsimused arenevad piirkonnas, kuidas see mõjutab Türgi kaitsepoliitikat ja sellega seoses ka välispoliitikat? ning seoses Euroopa Liiduga. Euroopa Liit on sanktsioone kehtestanud Iraanile seoses tuumaküsimustega. Need sanktsioonid mõjutavad samuti Türgit ja Türgi majandust. kuidas näete teie seda seoses suhetega Türgi ning Euroopa Liidu vahel? suur aitäh! proua Kruunberg on Iraani delegatsiooni juht, lihtsalt teab, eks härra Tänak, palun. suur aitäh, ma tahaksin jällegi üle korrata seda, mis Andrew Duff ütles, tõesti, see oli väga õpetlik ning huvipakkuv analüüs eh, selle kohta, millised on Türgi võimalused eh, selles vältimatus protsessis, kus ühest küljest on islamistlikud valitsused eh, üritamas lepitust leida teatud äh, lahtiste küsimuste puhul. nagu Anne Komes ütles, Iraani puhul on, me näeme, et sunni äh, islamistlik äh, võim on reaalsus ning tuleb üritada kuidagi mm, toime tulla. igastahes ettekannetest tuli see väga hästi välja, eriti proua Kökseli ja proua Tüskiti omades hiljuti leidis aset äh, piinamise kohta konverents ning äh, räägiti sellest, et Türgis äh, kurdi koda-, rahvuse esindajaid endiselt piinatakse. Euroopa Nõukogu liikme puhul on see tõesti vastuvõetamata. teine asi, mida ei ole räägitud, on Türgi roll Kesk-Aasias. kui ma olen kuulnud Türgi liidreid sellest rääkimas, siis nad äh, on suhteliselt laialivalguvad äh, selles küsimuses, kuidas Türgi näeb arenguid siin ja, ja selles küs-, kuidas äh, tulevikus asjad hakkavad arenema. ja minu jaoks võib olla problemaatiline see, et Türgi võiks olla tulevikus julgeoleku kaitsepoliitika osaks, võttes arvesse et siin on mängus ka paljud inimõiguse küsimused, Iisraeli hukkamõistmine. ja see võib olla probleemiks seoses äh, Euroopa Liidu teatud liikmesriikide suhetega. mis puudutab Armeenia piiri avamist ja Aserbaidžaaniga suhteid, siis me oleme näinud, et äh, äh, Mägi-Karabahhi küsimustes äh, oleks vaja natukene järgi anda ning Küprose küsimustes. kas Türgi plaanib siin mingeid meetmeid võtta? Famagusta linna küsimuses, see linn lihtsalt äh, läheb hukka, hooned lagunevad, kedagi seal ei ole. jällegi tuleks vaadata, midagi oleks võimalik ette võtta Famagusta ja Perusaga. okei okay,, thanks. suur aitäh rohkem sõnavõtusoove ei ole, siis enda nimel, sest ka mina olen raportööriks. ja mul on seega teatud küsimusi. mida me tahame Türgilt? mida me tahame, et Türgi teeks välispoliitikas? kas me tahame, et Türgi oleks sillaks Lähis-Idaga meie jaoks, seda esiteks ja teiseks te rääkisite sellest, et Türgi nähti alguses Lähis-Idas kui äh, eeskuju. aga nii see ei ole jätkunud. kas põhjuseks ei võiks olla ka see, et kui vaadata näiteks Egiptust, siis äh, vennaskond on tegelikult konservatiivsem kui AKP Nad ei ole enam äh, ilmalikud, aga AKP peab seda olema endiselt, seda teiseks. ja te kõik peaaegu viitasite selle, äh, siin ka siseprobleemidele. kas üheks äh, suuremaks raskuseks Türgis ei ole see, et neil ei ole tegelikku opositsiooni? sest kui me tahame kurdi küsimust lahendada, siis on me teame, et praegu koostööd ei tehta ei õigusküsimustes, äh, justiitsküsimustes, kohtusüsteemis. ja siin tuleb vaadata ka, milline on Euroopa Liidu roll. eile viibis äh, siin justiitsminister, kes tutvustas äh, oma paketti reformide kohta. ja väga huvitav oli näha seda, et isegi kui teatud peatükid ei ole avatud ja on agenda positiivne. ja sellised mitteametlikud eesmärgid on praegu võetud eesmärkideks äh, justiitsreformi läbiviimisel. see võiks, see on nii ka teistes peatükkides. Äh, kas see on nii ka teistes peatükkides, see on minu küsimus annaksin nüüd sõna kõikidele ekspertidele ja igaüks saab ligikaudu viis minutit. kas see sobib? ja alustan. härra, proua Kökseliga. Um, from the questions, the ones that more fell under. alustan nendega, mis puudutasid seda, millest mina rääkisin ja minu kolleegid kindlasti vastavad ülejäänutele ma ei tea vastust küsimusele Egiptuse kohta, kuid ma võin tuua näite Tuneesia kohta. Tuneesias äh, kriitiline opositsioon ja kodanikuühiskond on roosad prillid peast võtnud, ma olen nende esindajatega rääkinud AKP investeeringud äh, riikidesse ja demokraatlikusse arengusse on olnud suunatud väga islami vennaskonnale, raha antakse neile, neid julgustatakse, nii et keskendutakse tõesti ühele parteile, mis on nagunii juba äh, võimul ja võrdseid võimalusi tagada. ja ma saan aru, et see võib olla AKV huvides äh, ja see lähenemine on õige, kuid ma arvan, et äh, Türgi peaks siis kuidagi tasakaalustama seda lähenemist äh, muu tegevusega, näiteks Tuneesias, selleks et Türgi lähenemine oleks siis selline äh, laiapõhjaline, arvestades, et Türgi mõju on olemas. nüüd pehmed jõud olen täiesti nõus kommentaariga, et tihti on olnud tegemist äh, mittetulunduslike algatustega, mis äh, on tulnud kõik need dünaamilised äh, ärikogukonnad, need elavad linnad, kus erinevad pooled tulevad kokku, seda on ka Türgi teadlased tihti toonitanud ja ja viimane küsimus, mida Türgi saaks teha, ma arvan, et kõige tähtsam, mida Türgi teha saab, on see, et äh, hoolitseda enda heaolu eest, tuleb suurendada suhtlemist Lähis-Ida partneritega, sest see oleks positiivne mõju ja kinnitaks, et äh, Türgil läheb hästi ka enda demokraatia teel ja et ta tõesti äh, toetab ka mitmekesisust. nüüd küsimus, et kas Egiptus ja osa jõududest Lähis-Idas on äh, rohkem islamistlikud äh, ja et kas nad ei võta Türgit äh, mudeliks endale, eeskujuks endale. jah, nii see on, kui vaadata arvamusuuringuid, siis äh, arvatakse, et Türgi peab piisavalt religioossetest nõuetest kinni selleks, et olla eeskujuks kuid teatud arvamusuuringutele vastajad ütlevad, et Türgi on liiga religioosne. et äh, Türgi valitsus on väga-väga keskendunud oma ühiskonna usustamisele ma ei tahtnud öelda, et äh, Türgi ei saa olla eeskujuks, äh, saab küll. Äh, ja mitmekülgsus on see, mis on Türgi lisaväärtuseks, kui Türgi hakkab oma mitmekülgsust kaotama, siis see võib endaga kaasa tuua negatiivsed tagajärjed, eriti just tema ähm, eeskuju mudelile kaks-kolm küsimust, mis otseselt puudutasid minu äh, ettekannet veel kord, Armeenia. tegemist on äh, teistsuguse küsimusega, selle piiri küsimusega. see puudutab tõesti Türgi strateegiliste huvide analüüsimist äh, see ei ole lihtsalt äh, valitsuse ärritamiseks, tegemist on suurema paketiga, mis äh, äh, arvestab ka Türgi avalikkuse arvamusega, nad ei taha nii-öelda maha müüa Aseri kogukonna ohvriks olemist, mida rohkem Armeeniaga piiri avatakse, seda vähem on Armeenial äh, stiimuleid Aserbaidžaaniga läbi rääkida selleks, et äh, Mägi-Karabahhi küsimust lahendada. nii et tegemist ei ole mitte ainult solidaarsuse küsimusega, et ollakse solidaarne Aserbaidžaaniga. Äh, piiri avamine Armeeniaga võib endaga kaasa tuua negatiivseid tagajärgi nii energia energiaga varustuskindluse äh, tagamisel kui ka teistes küsimustes. tegemist on väljakutsega, natsionalistliku küsimusega ja tõesti, tegemist on väga halva ajaga äh, valitsuse jaoks praegusel hetkel, äh, sest kaotatakse natsionalistlikke hääli ja see tähendaks probleeme ka kurdi küsimuse lahendamisel, nii et palju on mängus see on liiga keeruline, kogu see Kaukasuse küsimus. Teil tuleb kokku võtta, ütleb juhataja, siis ma lõpetangi sellega äh,. härra Soifert. jah, suur tänu. alustaksin küsimusega, mille esitas härra Danšan, teil on täiesti õigus, majandus mängib tähtsat rolli ja kaubandusvahet, kaubavahetus on tõusnud, inimesed suhtlevad rohkem ja me ei tohi ära unustada, et Türgi on ainus riik piirkonnas, mille majandus on huvitatud suhtlemisest äh, naabritega. Türgi on huvitatud äh, sellest, et naaberriikidel läheks hästi, sest ta on äh, importiv riik, teised riigid on äh, energia eksportijad, nad väga ei karda arenguid sealses piirkonnas, nii et Türgi jaoks on väga tähtis äh, piirkonna arendamine, majandusliku ja sotsiaalse koordinatsiooni tagamine kogu piirkonnas. ja sellepärast me peame Äh, tõesti ka Türgit usaldama, kui me soovime sealset äh, piirkonda kaitsta. siis küsimus, et mida härra Tahv küsis ja härra, äh, härra Tahv ja proua Omen Raidpalm küsisid äh, nimelt, et kas on progressiivne opositsioonijõud äh, ja kuidas see kõik omavahel kokku käib see käib kokku niimoodi, et opositsioon ei ole võimeline öö, äh, kuidagi peatama seda, et Erdoganist saab äh, president ja praegusel hetkel valitsus ei tee mitte midagi demokraatia tagamiseks. nii et äh, opositsioon on üksinda eelmisel nädalal kuuskümmend parlamendisaadikut AKP-st äh, ei toetanud Erdogani plaani kurdi partei äh, saadikutelt saadikupuutumuse äravõtmist. tegemist on äh, parteiga, mida toetab suurem osa ühiskonnast ja meil tuleb usaldada ja toetada seda poliitilist mitmekesistamist selles konservatiivses spektrumis ja me peaksime toetama sellist mitmekesistamist ja ma tean, et seda on väga lihtne öelda, kuid me peaksime lõpetama selle absoluutse opositsiooni äh, Türgi liikmelisuse vastu kultuurilistel ja traditsioonilistel põhjustel, sest see taastoodab kogu seda kultuurilist identiteeti, mis on väga ohtlik äh, nii sise- kui välispoliitikasse. proua Komeši küsimus. ma võib-olla provotseerin natukene, ta küsis, et äh, miks on läbirääkimised takerdunud, mis on põhilised põhjused, kas tegemas on valit-, kas põhjuseks on valitsus vastuolu Euroopa Liidus, see kõlab küll imelikult, aga me räägime nii palju Türgi Euroopa Liidu liikmelisusest kuid me kõik teame, et järgmise kümne aasta jooksul Türgist ei saa Euroopa Liidu liikmesriik ja seepärast me peaksime jätma selle küsimuse lahtiseks äh, ja peaksime paanikat äh, vähendama, meie valijate paanikat vähendama, nende inimeste paanikat, kes kardavad Türgi liikmeks saamist. me peaksime rääkima seda, sellest, et meil on vaja häid suhteid Türgiga, kogu piirkonna arenemist ja meil tuleb ka oma sisserännanud elanikkonda lõimida. ja meil tuleb tagada head suhted Türgiga ja seega peaksime me mõtlema selle peale, et Türgi ei ole nii väga huvitatudki ükskõik mis hinnaga Euroopa Liidu liikmeks saamisest ja seepärast tuleks seda küsimust vaadata pingevabamalt. kui Türgi jõuab, kui me jõuame Türgiga hetkeni, kus tuleb otsustada, et äh, kas Demasavsiski liige siis Türgi võib isegi ütle, öelda ei just kõikidel nendel eelmainitud põhjustel, nii et tõesti me peaksime seda hirmu vähendama. ja viimane märkus, Küpros. ma ei usu, et meil on võimalik Türgi ja Küprose vahel kompromissini jõuda ja seetõttu ma arvan, et Türgi võib-olla isegi ei liitu Euroopa Liiduga, sest äh, Põhja-Türki jäämine Äh, see on Türgi jaoks tähtis ja Euroopa Liiduga liitumine on äh, tähtis tema jaoks ainult siis, kui ta siiski saab jääda strateegilisse juhtrolli kogu piirkonnas. me teame, et Küprose jaoks on Küprose küsimus strateegilise tähtsusega. nüüd uues raamistikus äh, Küpros, Iisrael ja Kreeka, mis on arenenud, Küprose sõjaline roll on suurenenud ja ma arvan, et Küprose jaoks siin ei ole lihtsalt mitte mingit manööverdamisruumi. ma loodan, et teil ei ole õigus viimases küsimuses. proua Tüskit, alustan proua Komeši küsimusega, et miks me oleme patiseisus. väga mitmetel põhjustel. Need tulevad nii Euroopa Liidust kui ka Türgi poolelt Küprose küsimus ja see, kuidas Küprose küsimus äh, blokeerib liitumisläbirääkimisi. me kogu aeg sekkume Euroopa Liidu poolelt äh, juba kahe tuhande viiendast aastast, et kas Türgist saab liige või mitte, kas tegemist on priviligeeritud partneriga või mitte. Äh, Saksamaa ja Prantsuse puhul on väga selgelt näha seda Sarkozy mõju ja see kõik on väga tähtsat rolli mänginud kogu olukorras põhimõtteliselt türklased äh, arvavad, et neil ei ole isegi mitte mingit võimalust Euroopa Liiduga liituda ja see on tegelikult üks tähtsamatest põhjustest, miks ollakse patiseisus. ja tegelikult ähm, demokraatia hakkab siin välispoliitilisi arenguid äh, tõkestama ja see on endaga kaasa toonud teatud tasakaalunihked äh, Türgi poliitikas ja ühiskonnas. mulle valmistab muret see, et kui need protsessid kaua kestavad, siis need tasakaalunihted äh, võivadki püsima jääda. Äh, näiteks äh, Türgi noorte hulgas on juba arvamused väga muutunud, natsionalism on tõstnud pead, siis Iraan ma kasutan seda metafoori ka oma loengutes, et äh, mis juhtus siis, kui USA oli Ira-, Iraagis kohapeal, siis äh, Türgi välispoliitika oli USA varjus ja nüüd praegusel hetkel nad lihtsalt arvavad, et see vari oli nende enda oma. ja nüüd on nad jäänud sinna Iraani varjuga, tegemist on suure öö, äh, võitlusega võimu pärast. nii et äh, need poliitilised valikud äh, Lähis-Idas on küll äh, seotud islamismi ideoloogiaga, kuid tegelikult on meil tegemist siin lihtsalt jõumängudega ja suureks osaks suurt rolli mängib siin Iraan. härra Tafi küsimus, mis saab siis, kui Erdoganist saab presidendiks, ma muidugi spekuleerin, jah, ühelt poolt tundub, et Erdoganist saab president. tõenäosusega, suur tõenäosusega ei ole võimalik põhiseadust niisama muuta, juhul kui kõik ülejäänud äh, parteid on vastu, kuid äh, kurdi partei ei pruugi olla selle vastu, kõik oleneb sellest, milline roll neile antakse ja me ei tea, kas Erdogan on valmis neile järele andma, eks me näe. on ka võimalus, väike võimalus, aga see võimalus on siiski olemas, sest teadlasena pean seda tunnistama, härra Soifert juba ütles seda, et võib tekkida võitlus jah, võib-olla küll äh, referendum kiidetakse heaks ja presidendivalimised toimuvad, kuid ka partei enda poolt võib tulla äh, vastuolusid. jah, et kas äh, Türgis saab kaasvõitleja või mitte, seda me ei tea. jah, on olemas teatud võimalused. Ehm, kui seda ka ei juhtu, Erdoganist saab eh, president, siis ma tahaksin olla optimistlik ja öelda, et ta võib olla võib-olla julgem ja vähem natsionalistlik, sest tal ei ole enam vaja olla selline, nagu ta praegu on. kui valimised lõpevad nii, nagu nad me ennustame, siis see võib-olla on ka võimaluseks, äh, äh, võib-olla tekib võimalus läbi murda. kuid see tähendab ka seda, et tegelikult ka kurdi rindel tekib võimalusi, nagu öeldud, ma spekuleerin ja lõpetuseks härra Tannoki kommentaar piinamise kohta äh, meil oli, äh, meile esitati Euroopa Nõukogu viimane raport, kus on kirjas, et piinamine on vähenenud, piinamine ei ole enam nii süstemaatiline kui üheksakümnendatel aastatel, kuid jah, piinamisjuhte on, karistamatust ikka veel on, eriti just politseijõudude puhul, Armeenia, Aserbaidžaani puhul, viimased energialepingud Aserbaidžaaniga kõlavad küll hästi, kuid me teame, et äh, samal ajal on Türgi käed seotud äh, piiri avamise osas Armeeniaga ja küsimus on selles, et äh, mida Euroopa Liit tahab, seda ma ei tea, kuid vaatlejana võin teile öelda, et on näha samme välispoliitilise koordineerimise osas äh, ja nüüd kohtusüsteemi osas olen täiesti nõus, et tegemist on väga problemaatilise valdkonnaga, mis vajab reformimist ja poliitiliste reformide puhul siis tõesti kohtusüsteemi tuleb reformida, tuleb tagada kohtusüsteemi puutumatus ja sõltumatus siin on tõesti väga suur probleem. Äh, ma kardan, et valitsus peab ka tegelikult tegelema kohtusüsteemi suure töökoormusega ja seda vähendama jah, olen nõus, et opositsioon on äh, väga nõrk, äh, oposi-, peamine opositsioonipartei on tõesti väga raskes olukorras äh, aga see on endaga kaasa toonud selle, et tegelikult võistlevat poliitikat Türgis ei ole, see on ka üks suuremaid põhjusi, miks demokraatiaga on nii suuri probleeme. suur tänu! meil tuleb kokku võtta kuid meil on siin ka meie suursaadik äh, härra Ribert, kes peab ka sõna saama. ma teen ettepaneku, et teie võtate ka kogu arutelu kokku no,. Uh, uh suur aitäh. ma ei ole ekspert, vaid äh, suursaadik, jah, siis ütleksin äh, võib-olla paar-kolm asja mõningate küsimuste kohta, mis te mainisite nüüd tõepoolest osa vastutusest äh, suhete puhul Euroopa Liidu äh, Türgi vahel asub liikmesriikidel peatükkide puhul. teate, et nõukogu või liikmesriigid on blokeerinud arengut mitmes peatükis ning meil on ainult kolm äh, peatükki, mis äh, on võimalik veel avada, aga Türgi on need külmutanud tegelikult de facto. me loodame, et peatselt siiski tänu teatud arengutele, mis võib-olla võivad äh, Küprose ja Prantsusmaa poolt tulla, oleks võimalik jällegi alustada läbirääkimisi peatükkide üle. olgem on ka päris mõistlikke küsimusi, mis Türgi võiks tõstatada, kui vaadata eurotsooni kriisi, majanduslangust, siis jah, siin on teatud äh, probleeme, olgugi et äh, ärimeeste jaoks on see ilmselge, et Euroopa Liit on ikka väga oluline endiselt, nelikümmend protsenti väliskaubandusest ning kaheksakümmend protsenti otsestest välisinvesteeringutest tuleb Euroopa Liidust. homofoobia äh, küsimust ei tohi alahinnata põhimõtteliselt äh, islam, vabandust, islamofoobiaga on endiselt suuri probleeme, ka ajakirjandus ei ole päris süütu siin ning äh, jah, see et, et sada protsenti äh, õigusloomes tuleb kokku viia AK-ga isegi enne tegelikku liitumist on probleemiks Türgi jaoks veel üks asi, väga oluline on osades riikides, kus demokraatiat tärkavad araabia riikides. oluline on see, et tsiviilvõim on tulnud toime Türgis militaarvõimuga, see on võtmetähtsusega ka Tuneesias ja mujal Türgis on olukord teistsugune kui mujal Araabia riikides. kui tänaval inimestega rääkida, siis ükskõik milline ka ei ole Türgi demokraatia, siis mujal ka inimesed sellist demokraatiat tahavad, aga ma pole kindel, et ka poliitilisel maastikul see nii on, siin pean silmas äh, moslemi vennaskonda. et see, mis Gazas on juhtunud, lisaks sellele, mis kahepoolselt aset leiab, äh, Türgi on Egiptuse teiseks äh, kaubanduspartneriks pärast Euroopa Liitu ja enne Hiinat, see on väga huvitav areng Gaza kriis aga näitab, et Egiptus ikkagi on äh, suureks võimuks selles piirkonnas. ja Türgi kindlasti ka tegeleb sellega, piinamise kohta ei ole mul suurt midagi lisada, seda, ega me tegeleme vägagi äh, palju ja jälgime olukorda, me teame, et äh, see probleem on olemas, teeme tööd ka vastava ministeeriumiga kinnipidavustingimuste valdkonnas ning karistamatuse valdkonnas probleemid opositsiooniga ja võimalikud nõrkused, siis see, mis juhtus näljastreigi ajal, näitab ikkagi, et nõrkusi on. see on demokraatia jaoks tõsiseks probleemiks, kui valitud liikmed parteis, kes peaks, kes tõenäoliselt esindavad olulist vähemust, rohkemat kui vähemust, kahjuks ma ei kommenteeri seda, aga kahjuks ei õnnestunud neil kriisiga toime tulla, see võib olla tuleviku seisukohalt probleemiks valitsus on võtnud väga olulisi ja julgeid meetmeid Türgis. valimiskohtud kurdi mm, seas äh, keele kasutamine avalikus halduses ja nii edasi, need on sellised asjad, mida on tehtud nii et äh, läbirääkimised käivad äh, peaministriga neis küsimustes ma arvan, et lisaks sellele on tekkinud dünaamika. väga huvitav on komisjoni eh, liikmeid kuulata. igastahes eh, tahetakse jätkata tööd kõikide parteidega. kui PDP ütles, eh, et me astume praegu tagasi ja siis teised kolm ka. kui PDP otsustas näljastreigi alustada, siis komisjon peatas oma töö ja ütles, et me ootame. me ootame PDP liikmeid nii et äh, mingi selline õhkkond on tekkinud. ma ei näe, kuidas peaminister, isegi kui ta tahaks ja saaks protsessi praegu peatada, dünaamika on käima läinud, osad äh, tulemused juba on, positiivsusest veel rääkida ei saa, aga äh, need arengud on olnud väga huvitavad ja lõpetuseks jah, me peame Äh, toetama peaministrit, kas ta, temast saab äh, nüüd äh, Prantsuse või Ameerika tüüpi president või jääb ta peaministriga, igastahes me peame temast lähtuma. ja me tahaksime, et komisjon avaks jällegi teatud peatükid, viisa, teekaart ja Erdogani külaskäik Brüsselisse oleks ka vägagi tervitatav, igastahes me peame protsessiga jätkama, aitäh! suur aitäh! ja minu, mis järgmine? Äh, sellega võite te tutvuda järgmises äh, raportis, aga see ei ole veel kõik. tahaksin siiski kõiki tänada, kes täna siin sõna võtsid, kes jagasid meiega uut informatsiooni. aga tahaksin ühte asja näha, ainult ühte, nimelt nagu ka suursaadik Robert ütles, me peame Äh, Türgi poliitikas osalema. aga meil on vaja rohkem kui kunagi varem, et meie enda liikmesriigid äh, panustaksid, sest et kui me tahame, et Türgi oma rolli täidaks, siis Türgi peab olema eeskujuks. ka seeläbi, et ta täidab kõik poliitilised kriteeriumid. oluline on siinjuures see, et riik omaks demokraatiat ja ka kontrollimeetmeid, kuid samuti toob see endaga kaasa uut vastutuse opositsiooni jaoks. sellepärast, et kõik see, mida tehakse kurdi küsimuses, tehakse valitsuspartei poolt. teiseks on vaja sõltumatut äh, ja erapooletut kohtusüsteemi. selleks on aga vaja äh, verstaposte äh, ja peatükke tuleks avada, mitte ei tohiks neid blokeerida liikmesriikides. ja veel kokkuvõtte lõpetuseks tahaksin tänada kõiki. ma pean kahjuks ise lahkuma minema ühte teise komisjoni, kus ma pean ühte raportit tutvustama, ka suur aitäh!